Vayan tomando asiento, por favor. kallid kolleegid, palun istuge oma kohtadele. ja alustagem oma tänast koosolekut. ning kõigepealt ma sooviksin äh, teile tutvustada meie tänast päevakorda, kas kellelgi on päevakorra äh, suhtes vastulauseid? kui ei ole, siis äh, järgime olemasolevat päevakorda ning äh, ähm, ühtlasi on esitatud ka äh, meie teise detsembri koosoleku protokollid, kui kellelgi ei ole vastulauseid esitada meie tänase koosoleku lõpuks, äh, siis kinnitame need protokollid. samuti tahaksin teile teatada järgmist, enne seda, kui me alustame oma tänast tööd nimelt siis härra Van Nistelrooy raport eh, ühtsuse, eh, ühtsuspoliitika eh, rohelise raamatu kohta on saanud mitmed muudatusettepanekud ja sellega seoses palub härra Van Nistelrooy rohkem aega selleks, et ta saaks kompromissmuudatusettepanekud välja töötada ning äh, sellega seoses me hääletame seda raportit äh, oma järgmisel koosolekul veebruarikuus. ning pärast seda, kui äh, oleme läbi viinud konsultatsioonid erinevate fraktsioonide koordinaatoritega, otsustati, et meie meie eh, komisjon töötab suulist, toetab suulist küsimust eh, eh, linna mobiilsuse küsimustes, mille rakendamise osas on tekkinud tagasilööke, mis rakendub aeglaselt. ja selles osas toimus meil Strasbourgis ka arutelu meie komisjoni nimel, rääkis härra Popüü nagu te teate, tema jälgib väga tähelepanelikult e, just selle küsimuse arengut, me e, rääkisime seda seoses transpordi küsimustega. ja nüüd tahaksin teile edastada mõningad ettepanekud, mille on esitanud meile koordinaatorid, mis puudutab raportööride ametisse nimetamist see, mis puudutab fondide kasutamist, soovitatakse eh, Garcia Perezi raportööriks ning eh, mis puudutab regionaalarengu fondi reformi, on eh, Rahvapartei pakkunud raportööriks härra Angela Akasi ja tööhõivekomisjoni raport äh, Euroopa Sotsiaalfondi kohta on sotsiaal, sotsialistide fraktsioon välja pakkunud proua Madeira ning majandusasjade komisjoni raporti arvamus e, esitamiseks Euroopa Komisjoni poolt esitatud sotsiaalplaani kohta on välja pakutud härra Kirillov, kas me võime neid koordinaatorite ettepanekuid toetada, väga hea nii, edasi sooviksin teile öelda seda, et meie kolleeg härra Philipp Petru valiti Rumeenia parlamendi liikmeks. nii et me õnnitleme teda sel puhul. teda hakkab meie komisjonis asendama härra Aleksandru Nazari. see toob kaasa teatud formaalseid küsimusi arvamusraportis, mille härra Philipp eh, parasjagu koostas ja mida me homme hääletame. nagu te teate, me ei saa täiskogule esitada raportit mille koostaja on äh, kolleeg, kes ei ole enam Euroopa Parlamendi liige. sellega seoses ma tahaksin paluda Rahvaparteid, et äh, äh, meile teatataks, kas härra Nazare võtab siis selle raporti enda nime alla või mida te, või on selle kohta härra Nistelrooy midagi öelda? inderdaad, eh, het is een... Het is... Suur tänu. ma leian, et on väga tore, et meie kolleeg valiti parlamenti, Rumeenia parlamenti, ma arvan, et me peaksime seda küsimust arutama koordinaatorid. Eh, väga hea, võtame arvesse seda ja käitume siis äh, otsustusele, määrustikule äh, vastavalt. ja nüüd äh, järgmine päevakorrapunkt. tahaksin tervitada siin südamlikult härra Kunitšit, kes on siis Tšehhi Vabariigi asepeaminister ja ühtlasi ka regionaalasjade minister ta räägib, millised on Tšehhi Vabariigi prioriteedid ja samuti sooviksin tervitada proua Hübnerit, volinikku, kes äh, kavatseb äh, täna esitada meile viimased ettepanekud Euroopa Komisjoni poolt et vastu astuda Euroopa majanduskriisile ning see on väga tihedalt seotud ka Euroopa Parlamendi poolt tehtava tööga, eh, eriti just eh, tõukefondide ja ühtsusfondide vahendite kasutamist, enne kui me hakkame pikemalt rääkima oma külalistega, tahaksin teile öelda, et eh, meie tänane arutelu kantakse üle Euroopa Parlamendi poolt äh, loodud äh, uues süsteemi kaudu, et internetis Euroopa Liidu kõik kodanikud võiks seda tänast arutelu kuulata, minul on selle üle väga hea meel ja arvan, et meie komisjoni liikmetele on tõesti see suur au, et äh, see on siis tõesti esimene Euroopa Parlamendi komisjon, kus äh, seda meetodit kasutatakse, äh, võimalust äh, lähendada Euroopa institutsioone Euroopa kodanikele. ning mis puudutab härra Tšuneki ja proua volinikku siin viibimist, siis tahaksin teile teatada, eh, nagu te võib-olla juba teate, et komisjon ja nõukogu paluvad Euroopa Parlamendi poolset koostööd, et võimalikult kiiresti võetaks vastu eh, meetmed, mille eesmärgiks on Euroopa eh, Liidu majanduslik taaskäivitamine. nii et see, mis puudutab meie eh, parlamendi tehtavat tööd, eh, struktuuri ja ütsusfonde, siis eh, fondide poolt soovitatakse toestada võimalikult kiiresti liikmesriike süstimaks siis likviidsust ka eh, liikmesriikide majandutesse ja niimoodi loomaks uusi töökohti. ning mina tänasel erakorralisel koosolekul, mis toimub meie koosoleku lõpus, koordinaatorite koosolekul, eh, siis kavatsen teha ettepaneku, eh, mille juba raportööridele esitasin, et et äh, me võiksime hääletada neid küsimusi üheksandal märtsil, nii et esimeste konverents äh, võiks seda küsimust äh, arutada juba märtsi lõpus toimuval täiskogul või siis vähemalt Äh, aprillis toimuval äh, täiskogul. ning äh, koordinaatorite koosolekul me mõtleme ka selle peale, kuidas on meil võimalik kiirendada toimuvat protsessi ilma, et me et sealjuures kuidagi sekkuks õigusloomelisse protsessi ning äh, võime homme selle küsimuse juurde tagasi tulla, kui ma räägin pikemalt sellest, mida koordinaatorite koosolekul arutati ja nüüd tahaksin härra Tšunekit paluda, et äh, eh, räägiks meile Tšehhi eesistumise prioriteedid. lugupeetud esimees, lugupeetud volinik Euroopa Parlamendi liikmed, tere päevast! minu jaoks on väga suur au, et saan täna teie ees esineda ning teile esitada Tšehhi Vabariigi üldise poliitika, mis puudutab ühtekuuluvuspoliitikat, üldise strateegia. kõigepealt kavatseme rääkida Tšehhi eesistumisperioodi peamistest prioriteetidest seejärel selgitan, millised on meie eesmärgid. mis puudutab läbirääkimisi ühtekuuluvuspoliitika määruse alal. koos Prantsusmaa ja Rootsi eelmise ja järgmise eesistujaga on Tšehhi Vabariik välja kujundanud ühtse strateegia, mida viiakse läbi kaheksateist kuu jooksul ning selle raames on välja kujundatud ka meie prioriteedid, mida on kolm Äh, kolm põhilist rühma. kõigepealt äh, pidada läbirääkimisi ühtekuuluvuspoliitika üle pärast aastat kaks tuhat kolmteist ning me eeldame, et see debatt kujuneb väga intensiivseks ja seetõttu me loomulikult äh, ootame ka Euroopa Parlamendi panust ning kuulame väga hoolikalt kõike, mida teil on öelda. Tšehhi Vabariik kavatseb oma eesistumise ajal kindlasti äh, võtta ka väga aktiivse rolli ühtekuuluvuspoliitika programmi eh, programmide rakendamisel perioodil kaks tuhat seitse kuni kaks tuhat kolmteist ning me loodame edukalt lõpule viia ka need programmid, mis olid ette nähtud perioodiks kaks tuhat kuni kaks tuhat kuus. ma tahaksin rõhutada, kui oluline on jagada teavet, head tava ja kui oluline on koguda igasugust tagasisidet, mida on võimalik saada ja mille abil me võime lihtsustada ähm, kõiki neid üldiseid äh, protseduure. teine prioriteet on jätkata läbirääkimisi territoriaalse ühtekuuluvuse alal ning äh, see töö praegu käib ja ma tahaksin teie tähelepanu juhtida mitmetele väga huvitavatele ja tähtsatele ülesannetele, mida nõukogu teostas Prantsusmaa eesistumise ajal. meie tahaksime jätkata seda tööd, alal hoida huvi, mis on tekkinud ning alal hoida ka debatti, mis äh, selle äh, ühtekuuluvuspoliitika alal käib, et institutsioonid ja teised partnerid üksteist paremini mõistaksid. ning kolmandaks prioriteediks, mis ei ole sugugi vähem tähtis, on jätkuv pühendumine nendele ülesannetele, mis käivad kokku Euroopa territoriaalse ühtekuuluvuse vastava hartaalase poliitikaga. me äh, jõustame jätkuvalt neid prioriteete, mis äh, võeti vastu ministrite kohtumistel, viimane neist toimus Marseilles. esimene tegevuskava tähendab Tšehhi Vabariigi jaoks seda, et äh, me täidame neid rolle, mida eesistujalt oodatakse ja lisaks sellele kavatseme me kindlasti keskenduda ka suhetele linna ja maapiirkondade vahel. kuigi me ei kavatse pühendada eraldi ministrite kohtumist linnade küsimusele, on meil siiski kavas pühendada tähelepanu ning ka programme vastavale hardale ja jätkuvalt kavatseme jagada parimaid tavasid, eriti mis puudutab linnade äh, lõimitud arengut. me kavatseme keskenduda kõigile neile prioriteetidele ja selleks läbi viia mitmeid ametlikke ja mitteametlikke üritusi ja tegevusi. eraldi tahaksin ma mainida ministrite, regionaalministrite mitteametlikku kohtumist. see toimub aprillis kahekümne kolmandal ja kahekümne neljandal aprillil Marjalanskaja linnas. ma olen juba saanud Danuta Hübnerilt kinnituse, ta on kinnitanud, et ta saab osaleda mõlemal päeval ning et ta esitab seal komisjoni seisukohad ühtekuuluvuspoliitika tuleviku kohta ning äh, samuti ka järeldused avaliku konsultatsiooni kohta, mis puudutabki territoriaalset ühtekuuluvust teiseks äh, toimub rahvusvaheline konverents ühtekuuluvuspoliitika tuleviku ning territoriaalse ühtekuuluvuse alal ja see toimub kahekümne kuuendal, kahekümne seitsmendal märtsil Prahas. lisaks neile kahele suurele kohtumisele kavatsevad erinevad institutsioonid korraldada muidugi ka muid kohtumisi, näiteks Euroopa regioonide ja linnade tippkohtumine, mille organiseerib samuti äh, Prahas regioonide komitee, see toimub märtsi alguses ning veebruaris toimub Euroopa linnade päev. kui lubate, siis paar sõna ka õigusloome kohta ja selle kohta, mis meil on kavas tõsine majanduskriis, mis meid on tabanud, samuti tõsine finantskriis nõuab kahtlemata õigusloomelisi meetmeid ja uusi õigusloomelisi ettepanekuid. meie oma eesistumisperioodil teeme kõik, mis meist võimalik, eh, mis meist oleneb selleks, et saavutada kokkulepe. on vaja muidugi vastastikku usaldust ja avatust, et me saaksime teha koostööd Euroopa Parlamendiga, aga seda koostööd on vaja, sest kodanik äh, ei äh, salli ilmselt mingit viivitust. seoses Euroopa majanduse taastamiskavaga esitas komisjon novembris kolm õigusloomelist projekti, kuid neid tuleb pidada omavahel seotuteks, sest nad moodustavad ühtse paketi ning ka nõukogu, kes neid käsitles, käsitles neid kui ühtset paketti. kõigi nende ettepanekute eesmärk on lihtsustada praegust direktiivi struktuurimeetmete kohta ning kiirendada struktuurimeetmete vastuvõtmist. see toob kasu nii Euroopa Liidule kui ka liikmesriikidele, sest nii õnnestub meil Euroopa Liidu raha kulutada kiiremini ja ka paremini üheteistkümnenda ja kaheteistkümnenda detsembri kaks tuhat kaheksa kohtumisel toetas ka Euroopa Ülemkogu neid meetmeid ning kutsus selgesõnaliselt üles nii parlamenti, nõukogu kui komisjoni vastu võtma sobivaid meetmeid äh, nii kiiresti kui võimalik. sobivate meetmete all peetakse silmas ka reguleerivat raamistikku, kusjuures äh, täielikult tuleb kinni pidada olemasolevatest finantsperspektiividest ning menetluskorrast, mille leiame institutsioonide vahelisest lepingust ja nagu öeldud, tuleb need meetmed vastu võtta võimalikult kiiresti. nõukogu vastas ülemkogu üleskutsele tõepoolest väga kiiresti ja minimeeris oma sekkumismäära, kuigi paljud liikmesriigid on võib-olla vastupidisel seisukohal kõik need muudatused, mida nõukogu välja pakkus, Neid on omakorda heaks kiitnud komisjon ja seetõttu saan teha nüüd äh, mitu äh, teadaannet. kõigepealt võib siis öelda, et nõukogu on nõus parandama Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust, mis puudutab Euroopa Sotsiaalfondi ja pikendama abikõlbulike kulude tähtaega, nagu komisjon välja pakkus. Ähm, sotsiaalfondi puhul abikõlbulike kulude tähtaegu komisjon ei esitanud äh, vabandust, nõukogu ei esitanud sellele ettepanekule suuri sisulisi muudatusi ja me loodame, et ka parlament võib selle ettepanekuga leppida. teiseks, nõukogu on nõus pidama läbirääkimisi Euroopa Parlamendiga, tagamaks kiirele kokkuleppele jõudmist. Euroopa Regionaalfondi paketti puudutavates läbirääkimistes, eriti mis puudutab investeeringuid, energiasäästu ning äh, taaskasutatavaid energiaallikaid seoses elamumajandusega. nõukogu on ka nõus komisjoniga, et need investeeringud, mis tooksid endaga kaasa energiasäästu ja taaskasutatavate energiaallikate suurema kasutamise, on eriti asjakohased just praeguses olukorras, kus Euroopat hiljuti tabas gaasikriis me peame äh, toetama selliseid investeeringuid, mille abil paremini soojustataks äh, maju ja kortereid, sest kokkuvõttes toovad need kaasa suure energiasäästu. lubage ka rõhutada, et äh, see oli kõige raskem osa liikmesriikide vahelisest debatist. enamik liikmesriike leidis, et komisjoni ettepanek investeeringuteks elamumaja, elamumajanduses et äh, see on hea mõte, kuid oli ka liikmesriike, kes leidsid, et selliseid kulusid ei saa lugeda tõukefondide puhul abikõlbulikeks. seega läksid arvamused lahku ja leiti, et tuleb sisse seada künnis, milleks on neli protsenti Euroopa Regionaalfondist eraldatavast rahast. teiseks lubage mul selgitada, mispärast on nõukogu muutnud kontseptsiooni, mille nimi on madala sissetulekuga äh, ähm, leibkonnad. Te tõenäoliselt teate, et äh, sotsiaalmajade puhul üle-euroopaline definitsioon puudub, kuid paljudes liikmesriikides on olukord muutunud raskeks ja seetõttu on tehtud ettepanek, et meil on vaja seda definitsiooni, sellisel juhul saab välja kujundada ka abikõlbulikkuse kriteeriumid, kuid äh, need äh, definitsioonid peaksid leidma liikmesriigid ise. eesistujariik on teadlik, millised raportid Euroopa Parlament on varem vastu võtnud ning mina rõhutaksin härra Andreani raportit, mis võeti vastu kahe tuhande kaheksanda aasta kevadel. ma usun kindlameelselt, et need muudatused, mida nõukogu soovib, vastavad ka Euroopa Parlamendi tahtele, sest need muudatused aitavad pikendada ligipääsu tõukefondide rahale, mis puudutab sotsiaalmajasid ning lisaks sellele on ka suur osa liikmesriike nõudnud, et kõikide fondide puhul kehtestataks maksimaalselt ühtsed reeglid ning komisjon ja eesistujariik on teinud ettepaneku selleks, et kehtestada ühesugused määrad alates esimesest augustist kaks tuhat kuus ehk siis tagasiulatuvalt. lubage mul viidata ka viimasele määrusele. see on siis ühtekuuluvuspoliitika määrus. nõukogu on valmis Euroopa Parlamenti paluma, et viimane nõustuks muutma teatud õiguslikke sätteid, mis puudutab ERDF-i, ESF-i ja ühtekuuluvuspoliitika finantssätteid. nõukogu saab leppida äh, teatud väikeste tehniliste parandustega, millega te ilmselt olete juba kursis. lubage mul seetõttu öelda, et kõige tähtsam aspekt ehk siis ähm, avansiliste maksete suurenemine ka aastal kaks tuhat üheksa uute liikmesriikide jaoks on kahelt protsendilt neljale protsendile, aga uut, vanade liikmesriikide puhul on tegemist uue maksega, varem äh, vanad liikmesriigid seda taotleda ei saanud ning nende puhul on selle makse suuruseks kaks koma viis protsenti. ehk siis Euroopa Liit katab kaks koma viis protsenti kõikidest operatiivprogrammidest selle projekti all. Need meetmed äh, jõustuvad kohe, kui juhtiv asutused selles kokku lepivad ning äh, muudatuste mõte on kiirendada maksete väljamaksmist äh, ja seega tõukefondide tõhusust parandada. ma arvan, et koostöös äh, parlamendiga on need muudatused võimalik kiiresti vastu võtta ja läbi viia. mida kiiremini jõuab Euroopa Parlament nendes õigusloomelistes ettepanekutes ühele meelele, seda parem ning äh, Tšehhi Vabariigi prioriteetide täitmisele aitab see kokkulepe samuti kaasa. ja lubage mul veel isiklikult tänada Prantsusmaad kui eelmist eesistujat, kes oli väga efektiivne, kes kasutas väga hästi ära talle antud aega ja pidas väga viljakaid äh, kõnelusi kompromisside saavutamiseks nõukogus. lubage mul rõhutada ka seda, kui oluline on komisjoni abi, sest eesmärgid on meil komisjoniga ju ühised, me tahame jõuda võimalikult äh, kiiresti kokkuleppele nende õigusloomeliste ettepanekute osas. ma arvan, et komisjon võib toetada ka seni saavutatud tulemusi neid tulemusi, mida nõukogu on äh, saavutanud ja ma loodan, et komisjoniga lepime me kokku äh, õige pea ning lubage nüüd kokku võtta see, millest olen seni rääkinud. kõigepealt, parlament peaks väga kiiresti vastu võtma omapoolse arvamuse, mis puudutab neid õigusloomelisi projekte. Tšehhi Vabariik omalt poolt loodab, et seda tehakse väga kiiresti, nii et meil õnnestub vajalikud määrused ähm, vastu võtta viivitusteta eesistuja koostöös Euroopa Komisjoniga on kahtlemata valmis tutvuma kõigi parandusettepanekutega, mida parlament esitab ja siis neid ettepanekuid ka arutama. lubage veel mainida järgmist. Te ilmselt teate, et ma olen otsustanud Tšehhi Vabariigi valitsusest lahkuda ja kinnitan teile käesolevaga omalt poolt, et Ratserevo Svoboda, kes on minu järglane valitsuses, kes võtab üle, kes tõenäoliselt võtab üle minu kohustused, sest olen teinud sellise ettepaneku meie peaministrile, aitab kaasa Tšehhi Vabariigi valitsuse prioriteetide jätkuvusele ja on kasulik ka meie eesistumisele, nii et ma arvan, et see väike ministrivalitsus, ministrivahetus ei mõjuta meie töö kvaliteeti, aitäh suur tänu. me oleme täiesti veendunud, et äh, kindlasti nii küll läheb ja mina arv-, soovitaksin nüüd anda sõna proua volinikule. proua Hübner, palun. Very much, Mr Chairman, Mr Minister uh, honourable deputies members of the committee ladies and gentlemen it, it is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 implementation of the action ja eh, ma tahaksin nüüd tänada tahaksin öelda, et ka eelarve komis-, kontrollikomisjonis räägime me kuulamise, kuulamisel eelarve täitmise kinnitamisest, kahe tuhande seitsmenda aasta eelarve täitmise kinnitamisest ning kuu lõpus loodetavasti saan ka teile täpsemat informatsiooni anda äh, regionaalfondi kasutamise tasemest. Äh, praegu on meil keskmine protsent teada kõik, kogu regionaalfondi ja liikmesriikide kohta ja peab ütlema ka, et äh, umbes kolm, umbes pool liikmesriikidest suudab üheksakümne viie protsendiliselt täita oma kohustused aasta lõpuks ning ähm, nüüd arvestades ka seda äh, abi kõlbulikkuse äh, perioodi pikenemist, ma arvan, äh, nende vahendite kasutamisega või ärakasutamisega liikmesriikides probleeme ei teki. Nüüd pärast kahe tuhande kolmeteistkümnendat aastat on meil vaja samuti mm, ühtekuuluvuspoliitikale alus panna ning me oleme analüüsinud siis endis, eelmiste perioodide programme, sellepärast et see võimaldab mm, järeldusi teha selle kohta, kuidas poliitikat on rakendatud, valmistada ette tulevikuks, samuti on äh, suureks abiks äh, eeloleva poliitika arutusel mm, äh, see, dokument, mis analüüsib kõige olulisemate väljakutsete mõju kuni aastani kaks tuhat kakskümmend erinevates Euroopa regioonides ning näitab ka, milline eh, mõju on demograafilistel muutustel, kliimal, ülemaailmastumisel, finantssurvel, energiaturvalisusel eh, regioonidele, nii et me mõistaksime paremini, millises Äh, millises suunas liikuda, milliseid prioriteete seada. Äh, samuti tahaksime äh, märtsi lõpus kätte saada sõltumatu eksperthinnangu regionaalpoliitika kohta. aprillis loodetavasti saan ka öelda suunised tulevikuks esitada ja seda me saame arutada ka ministrite kohtumisel Marianne Skelažnies aprilli lõpus. nagu te võib-olla mäletate, kestavad praegu avalikud konsultatsioonid territoriaalse ühtekuuluvuse rohelise raamatu kohta jälgsi, need peaksid lõppema veebruari lõpuks ja esimesed kommentaarid on juba saadud Mm, ma tahaksin need teile Prahas märtsi alguses esitada äh, äh, regionaalkomitee kohtumise raames ning äh, kuues raport ühtekuuluvuspoliitika rakendamise kohta, selle kohta võib öelda, et see võtab kokku kõige olulisema regionaalpoliitikas ja selleteemaline analüütiline raport keskendub iseäranis äh, loovusele mm, sel aastal, sest meil on innovatsiooni ja loovuse aasta praegu. Äh, seetõttu tahaksin ka tänada siin Tšehhit kui äh, eesistujamaad selle eest, et nad võtsid Euroopa struktuurifondide tegevuskavaga linnapoliitika aspekti. loodan, et ka seda saab rahvakonverentsil arutada. eesistujamaa Tšehhi Vabariik on äh, valmis seda äh, tegevuskava territoriaalse arengukavaga siduma. see on nende väga oluline prioriteet ja ma tahaksin teid ka teavitada sellest, et Tšehhi eesistumise ajal tahaksime me lõpetada Euroopa ühtekuuluvuspoliitika uue lähenemise ehm, väljatöötamise Balti eh, või Läänemere strateegia kohta, selle kohta esitab Euroopa Komisjon teatise, mis võetakse mai lõpus vastu ja esitatakse nõukogule samuti ning ma loodan, et sellekohase raporti saan samuti teile esitada selles strateegias on uus element, mis keskendub äh, äh, regioonile kui tervikule, arvestades äh, erinevaid ajaloolisi aspekte. regioonid ja liikmesriigid Donau kallastel on muide esitlenud taotluse samasuguse strateegia väljatöötamiseks see võiks olla nii-öelda sisend meie tulevase ter-, territoriaalse koostöö struktuuri. samuti jätkame tööd kõige äärepoolseimate alade temaatikaga. oktoobris võtsime me sellekohase teatise vastu, võib-olla te mäletate, Euroopa Euroopa on äh, rõhuasetust muutnud, äh, mitte, nimelt ei keskenduta mitte ainult puudustele, vaid pigem just äh, nende regioonide plussidele, eelistele. me kavatseme ka järgmisel aastal korraldada kõige äärepoolsemate piirkondade foorumi võib-olla ma olen teile juba kõnelnud sellest, aga käesoleval aastal oleme kaua võtnud ka teatise koostamise, mis võtab kokku Solidaarsusfondi esimese viie aasta töö, selleks et loomulikult tulevikus tööd veelgi paremaks muuta. ja nüüd Euroopa taastumisplaan, mis komisjonis võeti vastu kahekümne kuuendal novembril. lubage mulle öelda, et me oleme äh, püüame kasutada kõiki võimalusi selleks, et Euroopa ühtekuuluvuspoliitika äh, toimiks äh, nii-öelda äh, kriisi vastu, et ressursid jääksid alles, et me saaksime kaasa aidata Euroopa e-, majanduskriisist väljumisele regionaalarengu peadirektoraadi kolleegid teevad tihedat äh, koostööd kõikide programmijuhtidega selleks, et kindlaks määrata, kuidas igas programmis eraldi äh, saaks kõige paremini kõiki võimalusi ära kasutada selleks, et äh, nii-öelda otsestele vajadustele vastata, et investeeringuid kiiresti soodustada, sellepärast et meie arvame, et praeguses raamistikus on olemas piisavalt paindlikkust mis võimaldab meil äh, pikalt ootamata ja äh, määrust parandamata tegutseda. nimelt moduleerida Euroopa Liidu panust projektidesse isegi kuni saja protsendini ja määrata kindlaks siis sellise keskmise panuse osa kogu perioodi puhul. praegusel hetkel on kaalul, nii nagu ka asepeaminister mainis, just meie töö kiirus ja koostöö kolme institutsiooni vahel. väga tähtis on kiiresti koostööd teha, et muudatusettepanekud sisse viidaks pärast komisjoni otsust teisel detsembril esitasin ma teile äh, määrusele tehtud muudatusettepanekud ning kohtusin ka raportööridega Strasbourgis, volinik Spidla ja eesistujamaa arutasid seda äh, ja nõukogus äh, on juba kompromissile jõutud, võib-olla ma ei äh, peaks nii ütlema, aga meie olime väga üllatunud selle üle, kui kiiresti mm, see ülesanne omaks võeti ja hakati äh, kohe tegelema selle teemaga ning me oleme väga tänulikud ka raportööridele. ning nüüd saame edasi tööd teha ja vaatame, kuidas need seadusemuudatused sisse viia kõige paremini muidugi on vaja nii kiiresti kui vaja kohtadele suunata rohkem vahendeid ja vähendada halduskoormust. samuti tõhustada väikeste ja keskmiste ettevõtete ligipääsu vahenditele, teha see nii lihtsaks kui võimalik, samas arvestades eelarvel eh, reegleid, mis puudutavad investeerimist, seetõttu ongi need muudatused kõik tehtud, mille ma esitasin teile detsembris. nüüd rääkis nendest ähm, asepeaminister Tšunek. loomulikult erinevatel muudatustel on erinev kaal, tähtus, erinevate ta, ähm, toetuse saajate jaoks täiendav avanss näiteks on oluline siis, kui liikmesriik annab Äh, garantii, et nad jagavad äh, neid kulutusi. iseäranis nende puhul, kes äh, suuri projekte ellu viivad või ka väikeste ja keskmiste ettevõtete puhul, kellel on probleeme likviidsusega, keda me tahame aidata. me tahame liikmesriike toetada ka uute ettepanekutega mida on juba ka liikmesriikides arutatud. soovime, et need sätted ühest küljest vastu võetakse, teisest küljest, kui tõesti need muudatusettepanekud on olemas, et siis liikmesriigid kasutavad neid kõiki ka ära äh, ja nii kiiresti kui võimalik. Äh, ma olen kõnelusi pidanud ka regioonides, olen käinud umbes viies regioonis hiljuti ja ma näen, et äh, see, nendele muudatustele on pandud väga suuri ootusi ja suhtumine on väga positiivne. ja eh, tahaksin öelda, et me loodame väga äh, teie toetusele, konstruktiivsele koostööle ja samuti loodan, et kõik need võimalused, mida ka eh, Äh, alguses komisjoni esimees mainis, et äh, et esimese kvartali jooksul äh, kujunevad neist juba vastu võetud muudatusettepanekud, tahaksin teid tänada veel kord ja samuti ka Prantsusmaad kui eesistujamaad artikli mm, viiskümmend viis muutmise eest töö on olnud väga tõhus, nüüd ma näen, see on väga kasulik samm olnud ja seda tervitavad ka abisaajad. see oli esimene samm lihtsustamise suunas. nüüd, kui me oleme teinud uusi õigusloomelisi ettepanekuid, oleme loonud ka e, erinevate komisjoni talituste ja liikmesriikide vahelise töögrupi, mis tegeleb praegu poliitika täitmise analüüsiga iseäranis auditeerimise ja kontrolli küsimustega. seda, seda me niimoodi, seda tööd ei ole teinud varem ja me leppisime kokku ka härra Tšunekiga, et mai lõpus esitame selle töö tulemused ja esimeste tulemuste esitlemine saab olla ka, saab, saab kõne alla tulla ka kindlasti teie komisjonis, kui, kui tõesti see teid huvitab. seal on väga palju teemasid, mida ma tahaksin teiega arutada, aga ma arvan, et me peame oma energia praegu keskenduma eelkõige lõplikele muudatusettepanekutele, sest seda loodetakse ka, oodatakse ka juba kolmes Euroopa Liidu institutsioonis ja ma loodan, et me tuleme selle tööga toime ning mina olen valmis ka teid toetama, kui teil on vaja informatsiooni eh, Euroopa Komisjoni talitustelt, me oleme valmis teid aitama. nii et, nii et kõik paremini mõistaksid meie uute muudatusettepanekute mõtet, eesmärki või kui teil on vaja näiteks regioonidesse vaja minna, siis meil on hea meel teiega, eh, teiega koostööd teha. tänan! suur tänu teile. nii, nüüd äh, on meil kolmkümmend viis minutit aega poole poole viieni mõtteid vahetada, nii et äh, kuna meil on väga palju sõnasoovijaid, siis ma paluksin, et te oleksite oma sõnavõttudes võimalikult lühidad ja täpsed. ja et see on oluline, kui me soovime, et kõik saaks äh, sõna võtta nii et äh, teeme nii, et kõigepealt äh, saavad sõna fraktsioonide koordinaatorid ja pärast seda sa-, on veel viis äh, sõnasoovijat. ma, et minu ettepanek oleks, et nüüd ma panen kõnelejate nimekirja kinni ja e, siis e, nüüd annan sõna Rahvapartei esindajale härra Van Nistelrooile. voorzitter, dank u wel uh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 meil on veel mõned kuud aega, et ennast ette valmistada. ma olen väga tänulik eh, selle eest, et on võimalik kuulda nii komisjoni kui nõukogu arvamusi, kõigepealt eh, proua Hübner rääkis Euroopa majanduse taaskäivitusprogrammist, finantsküsimustest, kuid samuti räägiti ka lihtsustamisest. ja tõepoolest eh, praegusel hetkel tundub, et me peaksime siiski tegema pisut äh, rohkem, praegu räägitakse süstemaatilisest lihtsustamisest ja enne äh, valimisi tuleks veelgi rohkem ära teha. küsimus on nüüd siis selles, kas oleks vaja uut äh, õigusloomelist adapteerimisperioodi. meie meelest oleks see väga positiivne, see oleks meile väga kasulik, sest me peame väga lühikese aja jooksul väga paljudes küsimustes suutma ennast kohandada. võib-olla komisjonil peaks olema rohkem aega selleks, et kõik need küsimused lõpule viia. teiseks te rääkisite finantskriisist, samuti meie paalu, poolsest panusest, regionaalfondidest, erinevatest poliitikavaldkondadest Eh, tegu on erakorralise olukorraga ja see tähendab seda, et ka meetmed võivad olema erakorralised, et tegu ei ole igapäevase eh, nähtusega, praegu on eh, tegu erakorralise olukorraga, me peame tegutsema, peame kiiresti tegutsema ja ma arvan, et see, mis te ütlesite, ei langenud sugugi kurtidele kõrvadele, kuid eks näeme siis, mis meile välja pakutakse, see on ju parlamendi roll me peame oma kaasotsustaja rolli täitma, me peame säilitama ka oma head töörütmi, et äh, oma tööga lõpule saada aprilli lõpuks, mai alguseks enne valimisi. ning küsimus on siis selles, et äh, Eh, millal me saame sellega tööga peale hakata, investeerima hakata ja nii edasi, see oleks oluline, et eh, kodanikud näeksid, et Euroopa on nende lähedal, et eh, luuakse uusi töökohti ja samuti rääkis volinik Solidaarsusfondist, kuid väga sügavalt, sügavuti ta ei läinud. ma sooviksin, et ma selle küsimuse juurde tagasi tuleks. hiljuti rääkisime teiega sellest, et eh, mida on teie poolt oodata solidaarsusfondi osas ning eh, mis puudutab Tšehhi eesistumist, siis eh, mis puudutab ajakava, siis me nägime palju sellist, millest juba minevikus oli räägitud, näiteks maapiirkondade poliitika, linnapoliitika, see kõik on väga oluline ei eh, tohiks eh, territoriaalse ühtsuse poliitika osas mingisuguseid kahtlusi tekkida. parlamendi jaoks eh, on see esmatähtis. me peame vaatama, et selle sisu kohaldataks reaalsusele enne kahe tuhande kolmeteistkümnendat aastat, ma sooviksin, et minister ütleks meile, kuidas tema selles kontekstis suhtub kuidas ta suhtub parlamendi poolt tehtud edusammudesse, meie oma poolt lõpetame selle töö mm, märtsi lõpus, võib-olla komisjon võiks äh, ka äh, samuti oma poolt äh, pisut meid toetama. proua Kreel, palun Äh, aitäh! ma tahaksin äh, võimalusel rääkida lühidalt. põhimõtteliselt mul ongi ainult kaks küsimust. ühest küljest tõepoolest, kriisi ei saa planeerida, kriis oleks veelgi hullem, kui see oleks planeeritud kriis, kuid me võime planeerida oma reageerimist oma reaktsioone ja selles suhtes on nõukogu käitunud väga hästi ja ma leian, et olete jõudnud ka kompromissile. meie oma fraktsioonis oleme seda küsimust ka arutanud ja arutame seda edasi täna siin komisjonis. me tahame teha endast oleneva, et ähm, programmi ajakavast siiski peetaks kinni, et kõik tähtajad täidetakse, aga mul on ka üks küsimus. nagu te teate, äh, on olemas toetus sotsiaalmajade programmile kahe tuhande neljanda aasta määruses oli see küsimus väga segane, aga lepiti ikkagi kokku, kuivõrd liikmesriigid ise selles programmis osalevad. ja seda määrust on nüüd laiendatud kahekümne seitsmele riigile, kas see jääb samaks või on tegemist erandiga? võttes arvesse praegust majandus- ja finantskriisi. kui see määrus jääb samaks, jääb samamoodi kehtima, siis näib mulle et ähm, sellel küsimusel on vale raskuskese, sest äh, tegelikult me ei ole ju isegi arutanud, kas äh, sotsiaalmajade programm on äh, õige, võttes arvesse praegust kriisi, või tuleks ajakava lühendada või, või mismoodi tuleks seda teha, see on minu esimene küsimus. ja teiseks, teiseks on olemas teatud protsent mille peavad liikmesriigid ise katma, aga see ei ole ju see, mida planeeriti. kui ma saan teist õigesti aru, siis mingit uut raha ei eraldata. kuidas äh, neid programme siis rahastada? ei ole ju mõtet kolmel institutsioonil omavahel milleski kokku leppida väga kiiresti, kui kakskümmend seitse liikmesriiki seejärel ikkagi kulutavad mitu aastat, et omavahel kokku leppida. me saame kiirustada ainult teatud määral ja ma tahaksingi teada, milline on äh, selle programmi rahastamise praegune seis. Te rääkisite ka sellest, et esimene prioriteet on Tšehhi Vabariigil ühtekuuluvuspoliitika tuleviku määratlemine. millised on teie mõtted, mida peaks kahe tuhande üheksanda aasta esimesel poolel kindlasti arutatama ja millisel määral on Euroopa Parlamendil võimalik selles arutelus osaleda? Te ütlesite, et aprillis toimub konverents nõukogu jaoks on see võib-olla hea, aga parlamendi jaoks mitte, sest aprillis hakkab meie mandaat juba lõppema. ja me peaaegu enam ei töötagi, siis kuidas teie arvates võiksime meie osaleda teie plaanides? härra Popüü, äh, liberaalide koordinaator. Madame la commissaire. Euh, proua volinik, härra minister, kolm punkti kõigepealt kõigepealt, äh, proua volinik, te rääkisite foorumi loomisest äh, ultraperifeersete piirkondade küsimuste lahendamiseks. ma arvan, et seda tuleks eriti keeruline olla teha. see on selge näide sellest, millist rikkust tähendavad need territooriumid meie Euroopa jaoks. tegu on piirkondadega, mis vajavad kahtlemata Euroopa toetust, kuid samas me ei rõhuta piisavalt seda, kui rikas fauna ja floora on neil piirkondadel ja samuti kui oluline on nende geostrateegiline olukord eh, maailma tasandil, seda eriti praegusel pingelisel ajastul. nii et eh, tegu ei ole lihtsalt piirkondadega, kus kasutatakse ära Euroopa raha, vaid eh, peab rõhutama ka seda, kui palju nad suudavad anda Euroopa Liidule Te rääkisite Tšehhimaal eh, möödunud nädalal eh, sellest, millised on eh, linnade ja maapiirkondadega suhted ja seda arutatakse pikemalt ka märtsis. ja ma arvan, et selles osas peab ütlema, et tegu ei ole lihtsalt, ei ole vaja rääkida konfliktist maa ja linna piirkondade vahel või siis konfliktist kohalike omavalitsuste ja keskvalitsuse vahel. see on lihtsalt näide sellest, kuidas sotsiaalküsimustes, transporti, tööhõive küsimustes saavad kodanikud äh, tegutseda piirkonnal, äh, mis on neile kõige lähemal. nii et siin ei ole tegu mitte äh, raportiga äh, mis peaks tekitama äh, vastuolusid erinevate poliitiliste üksuste vahel, vaid äh, see tegeleb pigem küsimusega, kuidas äh, kodaniku tarbija elu lihtsamaks teha ning kolmandaks, kolleegid on rääkinud juba siis Euroopa majanduse taaskäivitusprogrammist. kõigepealt lubage öelda seda, et siin on räägitud eriti just linnade mobiilsusest. see on, see on oluline, et me tegeleks komisjoni tasandil, me rääkisime ka komisjoniga möödunud nädalal sellest. praegusel hetkel on komisjoni tegevusplaan blokeerunud, mis puudutab sotsiaal-, finants ja majandus taaskäivitamisest ja linnapiirkonnas äh, näiteks äh, on ähm, keskkonnareostus äh, väga tõsine küsimus. me peame kulutama raha selleks, et energiaprobleeme lahendada ja samas ei tee me mitte midagi selleks, et linna, mobiilsust linnades kuidagi parandada. teiseks eelmaksed. sellest oli samuti juttu, kui tegu on siis maksetega, mis aitavad kaasa äh, töökohtade loomisele, siis me loomulikult toetame sellist äh, lähenemist, kui see aga lihtsustab lihtsalt ähm, liikmesriikide äh, üldist eelarvelist olukorda, siis me seda ei toeta. me oleme seda küsimust arutanud komisjoni ja nõukoguga, kaks kolleegi juba siin on öelnud, proua volinik et eh, enamus Euroopa Parlamendi liikmeid eh, kahtlemata soe-, toetavad teid, kuid me oleme ära samas unustanud ära, et on olemas veel neljas partner, kelleks on liikmesriigid. Eh, võib muidugi rahustavalt öelda, et te ütlesite, et mõningad liikmesriigid on juba käed külge löönud, kuid mina sooviksin öelda, et kui me selle tekstiga tegelema hakkame märtsikuus, et siis kakskümmend seitse liikmesriigi ministrid peaksid kinnitama eh, nii parlamendile kui komisjonile, et see programm tõepoolest eh, viiakse ka ellu. ma ei hakka pikemalt rääkima, sest eh, meie esimees rääkis, et meil on aega vähe, ma ei hakka näiteid tooma, kuid näiteid on täiesti olemas. sest paljudes kiireloomulistes küsimustes ei rakendata lahendusi piisavalt kiireloomuliselt. me ei tahaks, et järgmise aasta, et nüüd oktoobris või detsembris hakkaks liikmesriigid jälle näpuga komisjoni või parlamendi poole näitama. on vaja, et liikmesriigid võtaks sellisteski küsimustes vastutuse oma peale. suur tänu ja nüüd liberaalide roheliste nimel saab sõna äh, proua Kallenbach. suur tänu, härra esimees ma võtan sellepärast, et äh, kahjuks ma kõike ei kuulnud, lennuk, millega ma saabusin, jäi väga hiljaks, erakordselt, aga proua Hübner, te siiski rääkisite, et on vaja vahendeid nii ruttu kui võimalik ja nüüd sellest tulenevalt äh, peab ütlema, et alles hiljuti äh, kurtsime me e, järgmise e, kaandamisprogrammi finantseerimise kohta, mis e, kestab aastast kaks tuhat seitse kuni kaks tuhat kolmteist ja ütlesime, et need programmid olid alarahastatud, eelmisel juunil leidis see ka kõik tõestust, aga nüüd ja alles nüüd on hakanud vahendid liikuma. Teie ütlesite, et olete ise käinud viies regioonis, aga minu informatsiooni järgi on Euroopa Liidus umbes kakssada kuuskümmend regiooni. kas äh, äh, te saate piisava täpsusega öelda, et liikmesriigid on valmis ma tean ise näiteks, et teatud äh, maanteeprojektid on kavadest üldse välja võetud, näiteks Saksamaal ja äh, ma äh, tahaksingi selle kohta teada, et kas me üldse saame mingit lühiajalist kasu nendest programmidest, iseäranis kui me räägime keskkonnakaitsest. kas me mitte ise ei põrku vastu oma prioriteete? kuulasin ka tähelepanelikult härra Popüüd. kõik see, mis ta ütles, äh, puudutab ka linnade äh, mobiilsuse programme. ja mida on kuulda uute tegevusprogrammide alustamisest? Teie olete kinnitanud meile, et uued tegevusprogrammid tulevad äh, ja äh, tulevad juba varsti. aga ma kujutan ette, et kui, äh, kui nad nüüd tõesti just juba alguse saavad, siis kes rahastab neid ja kes teil, kas teil on piisavalt personali? ning nüüd saab sõna proua Bogušikova. paní komisařko, pane předsedo rady. aitäh lugupeetud nõukogu eesistuja. mul on väga hea meel, et te olete niivõrd paindlikult äh, suutnud reageerida praegusele majanduskriisile. ja mul on hea meel ka selle üle, et need meetmed, mida on võtnud nõukogu ja komisjon, on olnud paindlikud. ma tahaksin proua Krellile, härra Niisteroile öelda, et võib-olla peaksime me Äh, uurima ka neid tähtaegu, mis jäävad pisut kaugemale. milline on ühtekuuluvuspoliitika pärast kahe tuhande kolmeteistkümnendat aastat, milline on teie kontseptsioon, tänan? suur tänu ja nüüd äh, annan sõna kõigepealt härra Tšunekile. härra Tšunek. vteřinu mi se musí, já se dohodnu s paní komisařkou na suur aitäh! ma räägin proua Hübneriga läbi, kes millistele küsimustele vastab. olgu. ma proovin vastata kõigile küsimustele, mis minu meelest olid määratud nõukogule, aga ülejäänud küsimused jätan ma proua volinikule. härra Nisteroi Teie ilmselt küsisite esimese küsimuse. härra Nisteroi tahtis teada, milline on meie uus programm, mida me kavatseme teha töökohtadega, mis saab Solidaarsusfondist, mismoodi me reageerime neile erakorralistele sündmustele, mis eh, siin on aset leidnud sellele võib-olla peaks vastama komisjon, mina aga räägin valgest ja rohelisest raamatust territoriaalse ühtekuuluvuse kohta. samas, et vastata sellele konkreetsele küsimusele, eh, saan ma ju vastata ka teistele küsimustele ja nii saan ma kõige tõhusamalt kasutada ära meie vähest aega las ma räägin siis kõigepealt eh, territoriaalse ühtekuuluvuse rohelisest raamatust. see roheline raamat õigemini sellealane debatt peaks lõpule jõudma siis, kui lõpeb Tšehhi Vabariigi eesistumine ja pärast seda saab rohelisest raamatust valge raamat, mis samuti teile esitatakse. kahjuks ei ole ilmselt võimalik praegusel koosseisul hakata seda valget raamatut arutama oma ametiaja jooksul, sest me kõik teame, millised on rohelise raamatu lõpuleviimise tähtajad. Need, kes kavatsevad siia tagasi tulla, kes arvavad, et nad valitakse tagasi uueks äh, ametiajaks, need äh, tõenäoliselt nagunii hakkavad valge raamatuga töötama tegemist on territoriaalse ühtekuuluvuse alase dokumendiga, seetõttu see dokument sellest küsimusest ka räägib ja me käsitleme seal kaht peamist lähenemisviisi, mida me üldiselt oleme territoriaalse ühtekuuluvuse puhul õigeks pidanud. mõned isikud pooldavad pigem geograafilist lähenemisviisi, kuid tuleb endalt küsida, kas on õige valida ainult geograafiline lähenemisviis mina isiklikult usun ja debatt teiste ministrite ja komisjoniga on näidanud, et ei ole võimalik keskenduda ainult geograafilisele lähenemisviisile. on mitmeid poliitikaid, mis tuleks siin ühte põimida ja seetõttu me kahtlemata kasutame ära erinevate regioonide geograafilisi jooni, kuid mitte ainult neid. räägiti küsiti ka kõige äärepoolsemate regioonide kohta. loomulikult on vaja arvesse võtta ka nende eripära, üldse on vaja arvesse võtta geograafilist eripära, ükskõik mida me arutame. kui aga hakata mõtlema ainult geograafiast ja ainult geograafiliste tunnusjoonte abil määratleda territoriaalsed üksused, siis ka see ei ole ainumõeldav, kui vaadata, millised on erinevad regioonid. regioonid on erinevad ja neil on erinevad vajadused ei saa neid kõiki kõrvutada ja öelda, et nad on ühesugused. ja seetõttu on meil ähm, olnud väga laiapõhjaline debatt ja mitmed isikud on oma mõtteid avaldanud ja me tahaksime, et selle debati lõpuks äh, sünniks ka selline leping, äh, selline kokkulepe, mis kajastab nii geograafilisi elemente kui teisi. ma kordan, et ma ei soovi, jätta geograafilist elementi kõrvale, kuid ma soovin kasutada ka teisi lähenemisviise, mida võib-olla pooldavad mõned teised osalised. kas ähm, on siis poliitikaid, mida saab kõigis regioonides ühtemoodi ajada, näiteks äh, kuidas vähendada töötust või mida teha haridusküsimuses? seega see debatt alles kestab ning volinik ja mina oleme endale seadnud auahned eesmärgid ja me loodame, et rohelise paberi alane debatt on viidud lõpule siis, kui lõpeb Tšehhi Vabariigi eesistumine, võttes arvesse neid piiranguid, mida ma just kirjeldasin. küsiti ka seda, ehkki seda ilmselt pigem küsiti voliniku käest, kas selle programmi lõppedes äh, alustatakse uut või muudetakse kuidagi seda olemasolevat eh, programmi. ma olen kindel, et volinik vastab sellele küsimusele nagunii, aga mina isiklikult arvan, eh, kui te mõtlete nüüd programmi, mis algab kahe tuhande kolmeteistkümnendal aastal, ma isiklikult arvan, et kokkulepe selle täiesti uue programmi alal ei saa sündida enne, kui on eh, läbi arutatud, millised on esimese perioodi tulemused. härra Anersi komiteesse pidid alguses kuuluma vaid mõnede liikmesriikide esindajad, kuid nüüd näib, et kõik liikmesriigid on selles töörühmas esindatud ja näib täiesti selge, et see töörühm tahab hinnata neid, neid programme, mida praegu teostatakse. ideaaljuhul saaks see töö tõesti ka valmis selleks ajaks, kui Tšehhi Vabariik eesistumise üle annab. võib-olla peab see töörühm muutma suhtumist programmide rakendamisse ehk ellurakendamisse, ehk siis peab ähm, rakendamisprotseduuri muutma lihtsamaks. kui see töö osutub kasulikuks, siis võib-olla pannakse tõesti alus uuele programmeerimisperioodile, mis on rohkem suunatud territoriaalsele ühtekuuluvusele, mida siin just mainiti. ja võib-olla on meil võimalik leida tasakaalustatud lähenemine erinevate regioonide toetamiseks. härra esimees, me peame kokku leppima, mis edasi saab. kas me vastame kõigile parlamendisaadikutele kordamööda proua Hübneriga või ma vastan kõigile korraga. kas teie, proua Hübner, tahaksite ka rääkida Solidaarsusfondist? Yes, sorry, I'm sorry. I, uh, I would like to, to go through all your questions and uh, jah, ma räägin siis äh, kiiresti sellest, äh, mis minu meelest oli suunatud mulle. härra Lambert, härra Royal, teie äh, viitasite Euroopa Parlamendi kampaaniale, sellele, et tuleb kohtuda kodanikuga ja ma tahaksin teile öelda, et meie komisjonis oleme hakanud ette valmistama oma komisjoni nii-öelda kokkuvõtvat tööd, koguma näiteks ühtekuuluvuspoliitika alaseid dokumente ja muud, mida meie koosseis on teinud, vastamaks kodanike vajadustele. ja me valmistame ette ka erinevate liikmesriikide tööd nii et eh, oleks näha, mida erinevad liikmesriigid on teinud. ja keda huvitavad need üksikasjad, sellele on võimalik eh, need muidugi ka anda. Eh, ma olen teiega täiesti nõus, et siin on vaja lisapingutust ja just sellepärast töötabki ju nimetatud töörühm. ja me saame koos eesistujaga teile esitada tulemused vastavalt teie soovidele ja vastavalt teie ajakavale. mai lõpus teeb töörühm kokkuvõtted ähm, koos nõukoguga, aga me võime vaadata, mismoodi see töö praegu kulgeb. solidaarsusfondi puhul töötame me välja teatist, mis mobiliseeriks liikmesriike ja näiteks me, neile, millised on äh, määruse parandamise võimalused Äh, määrus tuleb parandada hiljemalt aprilli alguses, võib-olla juba märtsi lõpus, vabandust, selleks ajaks võtab komisjon vastu selle teatise. proua Krell rääkis oma pöördumises sotsiaalmajadest energiasäästmise kontekstis. ma tahaksin rõhutada, et ERDF-i määruse parandamine tegelikult ei puuduta sotsiaalmajasid ega üldse elamumajandust, ta puudutab energiasäästu ja kontekstiks on pigem kõige suuremad äh, energiakulutajad, mille hulgas tõepoolest on ka elamud. selle määruse esmane eesmärk on äh, saavutada energiasääst ja vähendada negatiivset kliimamuutust, aidata kaasa energia tarnekindlusele ning äh, määruse praegune versioon, mida nõukogu detsembris parandas, Ehm, vastavalt sellele ei ole tegelikult tegemist üldse sotsiaalmajade programmiga, vaid sellega, et kõik kakskümmend seitse liikmesriiki peavad regioonide puhul ette nägema neli protsenti ja selle eesmärgiks on tõhustada energiasäästu ja rohkem kasutada taastootvaid äh, energiaallikaid ka ela, elu, elamumajanduses, kuid liikmesriik ise otsustab, milliseid elamuid nad selle uue võimaluse raames ähm, ehitavad või kasutavad tõepoolest ei ole ette nähtud mingisugust uut raha, me kasutame olemasolevaid eraldisi ja me kavatseme muuta tavapärast kuluprofiili. tavaliselt on nii, et selle poliitika rakendamine kulgeb väga aeglaselt Eh, see ei olegi võimalik, seda ei olegi võimalik teha kiiremini, sest terve eh, süsteem peab välja töötama näiteks auditeerimisstrateegia, komisjon peab selle süsteemi heaks kiitma ja nii edasi, nii et eh, süsteemi kasutuselevõtt saabki kulgeda ainult väga aeglaselt. kuid nüüd võib-olla osa nendest summadest, mida kasutatakse järk-järgult, on võimalik viia avansiliste maksete alla sellel aastal ja võib-olla on siis võimalik kiirendada kulutuste tegemist, väljamakseid, juhul kui väheneb administratiivne koorem ja äh, sellega parandatakse väikeste ja keskmise suurusega ettevõtjate elu. sellisel juhul on neil võimalik raha taotleda kiiremini, väiksema bürokraatiaga ja nad saavad kiiresti äh, teha investeeringuid. selline on üldine filosoofia. mis aga puudutab selle projekti praktilist ellurakendamist, siis on äh, siin meelt muudetud vähemalt kaks korda. ma tahaksin öelda, et täna vabandust abychom tu diskuzi strukturovali do těch odpovědí, tak eh, vabandust, eh, et ma eh, varem ei struktureerinud paremini oma vastuseid. me peame ilmselt pärast selle teema juurde tagasi tulema, eriti puudutab see neid küsimusi, mis on seotud elukohaga, elamutega. see küsimus on formuleeritud juba varem, kui kehtisid kaks äh, protsenti, mis oli siis varasem või neli protsenti praegu, praegune olukord on siis selline, et äh, programmides on kaks protsenti mõeldud elamu ehitusele, kuid see ei ole seotud selle nelja protsendiga, millest me praegu rääkisime see oli lihtsalt selgitamiseks ning teiseks see neli protsenti tuleb leida neist dotatsioonidest, mis on mõeldud liikmesriikidele, kellel on kavatsus selle küsimusega tegeleda kahe tuhande seitsmendast kolmeteistkümnenda aastani. kõik liikmesriigid peavad saama neid fonde kasutada. enne küsis roheliste esitaja, kas eh, see eh, toetus tõesti osutatakse seda eh, lõplikult. meenutagem, et tegu on praegu energiakriisiga. meenutagem, et selleks, et garanteerida küte kõikides hoonetes, on liikmes riigid määranud kuni viisteist protsenti oma energia üldtarbimisest. nii et eh, eh, põhimõtteliselt eh, võib öelda, et on suur, on, on kindlasti ruumi energiasäästlikkusele. praegune olukord on sobiv kõigi osapoolte jaoks ei ole vaja uusi elektrijaamu luua ja see aitab ka vähendada kodanike kulutusi. nii et äh, need, see neli protsenti aitab äh, liikmesriikidel üksiti tõepoolest äh, luua erinevaid programme selle perioodi jaoks ning niimoodi välja töötama, välja rookima ka vähem sobivaid programme ja ja leidma siis äh, sellise programmi, mis neile kõige paremini sobib. see puudutab äh, siis äh, elamupaketi parandamist. see on, see puudutab uusi liikmesriike ja see puudutab ühtlasi ka selle nelja protsendi laienemist kõikide liikmesriikide jaoks. ma arvan, et ma olen äh, niimoodi ka äh, elamu ja hoonet küsimusele äh, ka vastanud. nüüd on veel viis kõnesoovijad, sõnasoovijad, ütleb esimees, nii et palun, et te räägiks võimalikult lühidalt, esitage konkreetseid küsimusi. härra Brezina, palun. suur tänu. härra esimees, tegelikult minu küsimusele juba osaliselt äh, voliniku ja asepeaministri poolt ka vastati, aga ma soovisin äh, teada saada, mida te kavatsete teha, et elamumajanduses energiat kokku hoida ja muidugi tänu ka äh, väga selge ettekande eest Tšehhimaale. härra Stiller, palun. Thank you, Mr President and thank you, Deputy Prime Minister and Commissioner um,. As we know, we are in this global economic crisis and as we speak, people are losing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 eh,. Muchas gracias eh, tanto al. suur tänu nii asepeaministrile kui proua volinikule selle eest, et nad äh, selle komisjoni töös osalevad ja meie regionaalpoliitika komisjoni liikmete poole pöörduvad nii ühtsuspoliitika küsimustes kui ka majanduskäivitusplaani küsimustes ning ka selles osas, kuidas on võimalik eh, eh, regionaalpoliitilises plaanis selles valdkonnas edasi liikuda, ma ei hakka ajapuuduse tõttu eh, ammu esimese, eh, eh, ei, ma ei hakka siin majandusküsimusest pikemalt rääkima, sellepärast et aega on vähe ja sellest räägime ka hiljem. Euroopa Parlamendil leiame siiski oleks pidanud olema pisut aktiivsem roll ja oleme teadlikud sellest, et sellises olukorras nagu praegu on kiire tegutsemine väga oluline, kuid me leiame siiski, et kokkuleppele jõudmises peab parlament siiski võtma veel aktiivsema rolli, kui tal seni on olnud ning tahaksin öelda, et eh, mis puudutab määrustike lihtsustamist, siis eh, võib meie komisjonil või võiks olla äh, Ehm, aktiivsem roll, kui meil seni on olnud. teame, teame, et need initsiatiivide elu rakendamine on väga oluline ning eh, teame, et eh, praegusel hetkel ei saa eh, parlament olla siiski ainus, kes selles osas oma tuleviku, meie tuleviku nimel tööd teeb ning tahaksin öelda, et meie komisjonis eh, praegusel hetkel koostatakse raporteid härra Nistelrooy poolt, milles on suurt vastukaja leidnud, et on esitatud üle kahesaja muudatusettepanekuid ja võttes arvesse, kui eh, oluline on see roheline raamat, tahaksin paluda komisjoni ja nõukogu, et eh, meie ootustele tullaks vastu praegu on tegu konsulteerimisperioodiga, kuid on oluline, et äh, võetakse arvesse kõiki olulisi tegijaid äh, ühtsuspoliitika valdkonnas, nii parlamenti, regiooni, kodanikuühiskonda ja peaks äh, selgelt välja ütlema, millised on meie nägemused territoriaalse ühtsuse kohta. contenido a ese, a ese concepto y creo que es importante eh, que me peame olema teadlikud sellest, et äh, äh territoriaalne poliitika läheb äh, edasi, kuid meil on siiski raskusi territoriaalsete vahelise äh, ühtsuse saavutamiseks ning eh, territoor-, erinevate piirkondade vahel on suured erinevused. me peaksime adekvaatselt kasutama ära eh, oma finantsvahendeid selleks, et eh, erinevused eri piirkondade vahel väheneks. härra Arangosso ja siis härra Angelakas. suur tänu, härra esimees. ma püüan teha lühidalt kõigepealt tahan ära kasutada võimalust äh, tänada nii nõukogu kui ka komisjoni nende töö eest ja nende panuse eest äh, kiirete ja heade lahenduste leidmisele. Euroopa valijad eeldavad muidugi, et me tegutseme ja et me midagi võtame ette niisugustes olukordades nagu praegu, aga mul tekkis ka paar küsimust kõigepealt äh, räägiti siin, et äh, meie esimene eesmärk on Euroopa majandusele rahasüst teha, tõhustada investeeringuid, kasutades ära Regionaalarengu Fondi ja toetada ka elamumajandusprojekte. olen aru saanud, et Ühtekuuluvusfondi on ka sarnaste projektide rahastamiseks kasutatud me peame siis äh, vähem äh, oma pro-, programmid ümber äh, vaatama, see võtab meile vähemalt, võtab meil vähemalt kuus kuud aega ja mind huvitab, kuidas seda on võimalik saavutada. elamumajandusest on siin palju räägitud ja on rõhutatud ka, et vastavatest projektidest peaksid eelkõige kõige mahajäänumad regioonid kasu saama minu koduriigis Ungaris on sellist abi hädad, hädasti vaja. kuidas neid ettepanekuid oleks võimalik äh, ellu rakendada, kuidas, millised on teie täpsemad äh, plaanid ja äh, järgmiseks tahaksin kuulda, kuidas sotsiaalfondi vahendeid kasutatakse me teame, et vaatamata kõigele tehtule kaotavad kümned tuhanded inimesed töökohti, minu meelest meil oleks ka teatud passiivseid meetmeid vaja. nõukogu viimatised järeldused äh, ütlesid, et äh, palgaga mitte seotud kulutusi tuleks äh, vähendada ja mikspärast äh, teie ei ole seda kuulda võtnud. suur tänu. tänan voliniku ja ähm, ministrit ja täna soovin ministrile kõike head kogu Tšehhi eesistumise ajaks. mina olen ähm, määruse tuhat kaheksakümmend äh, muutmise raportöör ma arvan, et äh, praegune komisjoni nõukogu suund on väga positiivne. loomulikult tuleb arvesse võtta ka äh, praegu toimuvat täiesti ennenägematut kriisi. Äh, mina olen uurinud, millisel määral on määrus tuhat kaheksakümmend kaks tuhat kuus arvesse võetud ning ma olen näinud, et paljudes liikmesriikides on rakendatud just ühte protsenti sellest määrusest mõelgem selle peale, et kahe kuu jooksul oleme me suutnud äh, määrusi juba äh, äh muuta. mis aga edasi saab, millist äh, äh rakendusala võiks äh, sellele leida, kuidas teha, et liikmesriigid need meetmed võimalikult kiiresti kasutusele võtaks, võtaks. loomulikult on väga oluline on see, et aega enam ei raisataks ja et fond jõuaks, fondi toetus jõuaks selleni, kellel seda tegelikult vaja on ning samuti tahaks teada, kuidas meie komisjoni eh, seda, nende määruste head rakendami-, headest rakendamisest teavitatakse. Eh, püüan teile kiirelt vastata. võib-olla eelmisel voorul me jätsime osa küsimusi välja, aga ma tahaksin rääkida ka linnade ja maapiirkondade seostest. meie arvates on paljudes liikmesriikides äh, see äh, suhe linnade ja maapiirkondade vahel üheksakümmend viis äh, viiele, seitsekümmend viis kahekümne viiele mõnes liikmesriigis mm, linnapiirkond, ja meie oleme huvitatud sellest, et kodanikud ikkagi elaksid seal, kus nad praegu elavad, muidugi tingimusel, et nende elukvaliteet äh, ja elamistingimused äh, jäävad samaks, nii et nad oleksid motiveeritud äh, jätkama oma elu seal, kus nad on, mitte kogu aeg kolima see ei puuduta ainult raha, see puudutab elustiili valikut. kui keegi elab linnas ja tal kulub haiglasse minekuks näiteks kakskümmend minutit, ja sellel inimesel, kes sada kilomeetrit linnast väljas elab, oleksid samad tingimused, siis äh, oleks ju hea, aga Eh, räägime eelkõige põhivajadustest ja neid tuleb rahuldada. linna ja maa vahekord peab olema tasakaalustatud. vähemalt selle tasemeni, et eh, maaelanikkond enam eh, maalt ei lahkuks mõnedes riikides on tekkinud see eh, linnade ümber satelliitrajoonid. ja inimesed eh, lähevad tegelikult eh, linna südamest väljaspoole elama ja lähemale maa, maale, aga ka seda me ei soovi, me tahame, et inimestel oleks igal pool hea elada, olenemata sellest, millises paigas nad parasjagu on nüüd äh, kuidas äh, saaks liikmesriike vastutusele võtta siis, kui nad ei täida programme ja ei kahust- äh, ja ei kasuta ära neid vahendeid täielikult, mis, mis meie neile oleme andnud kas me saame liikmesriigi vastutusele võtta selle eest, et ta ei soovi raha vastu võtta, nii et tema kodanikud saaksid elada majades, mis on energiatõhusamad, ökonoomsemad. meie arvame, et see pakkumine, mis meie teeme, on ikkagi nii helde, et seda võimalust küll ei tohi mööda lasta. ja see neli protsenti Äh, mis siin esile kerkis, tuli välja dialoogist ja äh, ja siinkohal tahaksin öelda, et ähm, pärast kahe tuhande kolmeteistkümnendast aastast saab äh, meil olema uusi vahendeid, töövahendeid ja eh, praegusel hetkel meie kogemust arvestades ilmselt hakatakse soodustama rohkem ka energiatõhusust. praegu me tahaksime keskenduda eelkõige eh, hoonete isoleerimisele, aga eh, me tahaksime toetada ka päikesepaneelide kasutamist. kõik see mm, jääbki selle nelja protsendi sisse. ma usun, südamest, et energiaprojektid jätkuvad Euroopa Liidus ja et me tõhustame oma samme. muidugi äh, mind on ka kritiseeritud siin sellepärast, et Euroopas pole veel määratletud, mis asi on sotsiaalmaja ma arvan ka, et mitte ükski parlamendiliige ei saa öelda, et ta pole selleks, selle küsimusega kunagi kokku puutunud. aga samas peab ütlema, et kõigil on oma sotsiaalmaja definitsioonid. miks siis nii? mina arvan, et äh, erinevates regioonides on erinev elatustase sellepärast me räägimegi regioonide Euroopast, kus sissetulek erineb, äh, äh, kus erinev protsent sissetulekust kulutatakse eluasemele, kõigel sellel on mõju ka sotsiaalmajade definitsioonile ja mulle tundub, et me ei suuda siin üheselt kokku leppida definitsioonis. samas ei tohiks äh, kõrvale kalduda nii-öelda äh, ühiste nime, nimetajate leidmisest, äh, meil peaks olema selline definitsioon, mis oleks siiski rakendatav, aga muidugi kahekümne seitsme liikmesriigi regioonid on kõik nii erinevad, et võib-olla tõesti jõuame ükskord tasakaalustatuma Äh, äh, arenguni ja, ja kui see tõesti juhtub, siis on meil võimalik ka niisugune definitsioon välja töötada. tahaksin ka tänada seda ähm, parlamendiliiget, kes esitas valge raamatu kohta küsimuse. komisjon on suure osa äh, su, sellealasest tööst ära teinud, tahaksin tänada komisjoni selle eest. väga palju julgust äh, läheb vaja selleks, et defineerida, millised on äh, meie äh, suurimad väljakutsed. ja kahe-kolme kuu pärast, kui me hakkame rohelist raamatut arutama, Ähm, näeme ka siis tehtud töö tulemusi. tahaksin tänada ka äh, proua Bobošikovat, kes küsis, mis hakkab toimuma pärast kahe tuhande kolmeteistkümnendat aastat. mina arvan, et asjad näevad hoopis teistmoodi välja, kui äh, me oskasime ette kujutada kuus kuud tagasi praegused muudatused on nii ulatuslikud, näiteks äh, energiavajanduse teravnemine. et me, et me lihtsalt ei, ei saa ette kujutada, et see kõik ei hakka mõjutama meie tulevast poliitikat. uus aasta toob meile uusi väljakutseid ja kui ma iga kord, kui ma räägin kolleegidega, siis tunnen, kuidas mentaliteet on hakanud muutuma. aga me ei tohi kõrvale kalduda oma pingutustest saavutada tasakaalustatud regionaalareng, mis tagab Euroopa sõltumatuse mis puudutab äh, Ungari parlamendisaadiku küsimust, äh, siis ilmselt minu vastus teda ei rahulda. Teie küsisite, kas Euroopa Sotsiaalfondi saab ka kaudsete maksete tegemiseks kasutada. kui see küsimus tõstatati, siis äh, oli neid, kes põhimõtteliselt olid selle vastu, Ungari jäi kahjuks üksi ja ma ei saa teile lootust anda, et lähemas tulevikus asjad muutuksid. põhjus on selles, et äh, meil on ainult teatud summa äh, käsutada. ja selle tulemusel siis see neli protsenti või isegi kaks ja pool protsenti avansiraha vanematele liikmesriikidele ja siis rohkem uuematele liikmesriikidele tuleb praeguste vahendite arvelt. meie eelarve ei muutu. ja see vist ongi minu poolt kõik. loodan, et ma ei unustanud midagi, aga volinik saab mind täiendada, palun. võib-olla üks asi, mis puudutab olemasoleva raha kasutamist finantsperspektiivi praeguses ajajärgus. me mõõdame seda võimalust Äh, keskmaksetega, mis on väga primitiivne vahend ja keskmakse põhineb äh, äh, tagasimaksel, nii et Neid makseid saab teha alles siis, kui vastavusuuring on läbi viidud, kuid praegu on määr väga madal, nii et tegelikult ei ole vastuvõtuvõime hindamisel õige kasutada sellist meetodit, tagasimaksel põhinevat ähm, meetodit, siis on veel ettemaksed, kui me määrust muudame, kui me võtame uue määruse vastu, siis kolme aasta jooksul, kaks tuhat seitse, kaks tuhat kaheksa ja kaks tuhat üheksa, mis praegu käib, jõuab ähm, vanade liikmesriikide keskmine seitsme koma viie protsendini, neile liikmesriikidele eraldatud rahast ning uute puhul üheksa koma viie protsendini. ja kokku teeb see kolmkümmend miljardit eurot. see tähendab seda, et kui ma võiks nüüd Jean-Marie Pocou jutu juurde tulla, siis ettemaksed jäävad ainult äh, kindlate äh, lõppsaajate kätte, kuid aitavad tõesti kaasa investeeringute suurenemisele. samas saab liikmesriik äh, kasutada vaid oma siseriiklikke määrusi, meil ei ole tegelikult õiguslikku jõudu liikmesriikidele midagi peale suruda, kuid me teeme koostööd ja me püüame vaadata, mismoodi me saaksime paremini ära kasutada ettemaksete süsteemi, nii et ähm, investeeringud tõepoolest tõuseksid ja et selle raha saaksid kohe kätte kasusaajad ise. teine asi, ma olen proua Garcia Peresiga nõus, ta ütles, et me kiirustame ja püüame reageerida nii kiiresti kui võimalik. ja komisjon võttis tõepoolest määruse vastu ebatavalise kiirusega. ja ma olen teiega täiesti ühte meelt, et ka edasise lihtsustamise mõttes oleks kasulik teha koostööd, ka siis saame me paremad tulemused. ja lubage mul ka öelda, et nõukogu töö detsembrikuus Koreperi tasandil viis selleni, et enne jõule võtsime vastu mitteametliku otsuse. täna nõukogu hääletas ja leidis, et üldist määrust tuleb muuta, mis tähendab seda, et me saame kohe minna nõusoleku menetluse juurde, sest parlament oli nõus seda määrust muutma ja sellest olukorrast me näeme, et ka nõukogu on edasi liikunud väga kiiresti ja kui institutsioonid teevad ka edaspidi nii head koostööd, siis äh, on meil võimalik see määrus kiiresti vastu võtta. ja ma arvan, et tegemist on äh, väga tähtsa küsimusega, me räägime siin kõik äh, kliimamuutustest sellest, et kliimamuutus tuleb peatada või selle mõju tuleb leevendada, kuid me ei räägi sellest, et äh, majanduses on tekkinud ka uued võimalused. ühtekuuluvuspoliitika on tegelikult ju algusest peale, alates sellest, kui me otsustasime üheksa miljardit eurot eraldada kolme aasta eest energiasäästuks, äh, sellest ajast peale oleme me täitnud ka kliimamuutusega võitlemise eesmärki ja kasutanud ära uusi ärivõimalusi. Põhja-Rootsi, Põhja-Rootsis toimus üks konverents, kus arutati, milliseid ärivõimalusi annab ühtekuuluvuspoliitika Euroopa majandusele ja milline peaks olema screening'u protsess. ma loodan, et nüüd me hakkame tõesti rohkem mõtlema kliimamuutusele. nii et ma olen teiega nõus ja arvan samuti, et lihtsustamine ei tähenda seda, et vilistatakse eelarvereeglitele või et äh, kontroll kaoks täielikult, kindlasti see nii ei ole, see ei ole ka meie eesmärk. muidugi vähendab lihtsustamine eksimisvõimalust, sest mida keerulisem on menetluskord, seda rohkem tehakse vigu, sest inimesed lihtsalt ei saa aru, mis nad peavad tegema nii et äh, lihtsustamine ilmselt toob kaasa vigade arvu vähenemise, aga see ei tähenda, et äh, keegi võiks eirata eelarvereegleid. ja Ungari kohta tahaksime öelda ühte üldist asja. me räägime siin nõukogu määrusest, kuid tegelikult on äh, vaja parandada komisjoni määrust, mida me teeme esimesel võimalusel, see on tegelikult ikkagi komisjoni määrus. ja selle parandusettepaneku tulemusena on siis näha, mida komisjoni määruses muudetakse ja on näha ka seda, millise potentsiaali annab meile eh, lihtsustamisprotsess ja mis kasu me saame nõukogu määrusest. Eh, sotsiaalfondi kohta, kui ma sain küsimusest õigesti aru, kui ma sain õigesti aru, mida arvavad liikmesriigid ja Sotsiaalfondi eest vastutav komisjoni kolleeg, siis äh, praegu ette pandud muudatused oleksid äh, nii-öelda filosoofiline nihe uuele tasandile, ma ei tea, ma pean sellele mõtlema, ma ei tea, kuidas seda tulevikus hakatakse tegema ja kas seda hakatakse tegema. aga praegu räägime ilmselt küll rohkem sellest, kuidas saaks raha kiiremini kasutusele võtta. programmeerimise kohta, kui me igal pool hakkame rääkima programmeerimisest, igal pool ütleme, et jah, muidugi võime avada uued programmid, mõned liikmesriigid ju on öelnud, et me ei ole piisavat tähelepanu pööranud teatud küsimustele, mis kriisi ajal on esmatähtsad, siis muidugi me võime vastata, et jah, me avame need uued programmid, me pöörame kõigele sellele tähelepanu, aga samas tuleb tunnistada, et me ei ole valmis kõrvale kalduma valitud teelt, see tee on siis tee rohelise konkurentsivõimelise Euroopa suunas, sellest me kindlasti ei tagane. aga me võime vaadata, mismoodi on võimalik muuta programmi selleks, et kahandada negatiivset mõju VKE-le, et vaadata infrastruktuuri küsimusi, energiaküsimusi, me oleme avatud läbirääkimistele riikide ja regioonidega, kõik nad on sellega kursis ja teevad meiega koostööd. viis regiooni, mida ma olen viimase nädala või kümne päeva jooksul külastanud. tegelikult ma olen äh, külastanud kahtesada neljakümmend üheksat regiooni, kokku on neid kakssada seitsekümmend üks ja ma tahaksin öelda, et et ma ei ole väitnud, et viis regiooni on nõus, sest me teeme koostööd kõigi regioonidega, kõik regioonid, kõik juhtimisasutused teavad, milline on lihtsustamise potentsiaal. nii et nad saavad selleks tööks ka valmistuda, aga tõeline väljakutse on just liikmesriigi tasand, et liikmesriik oleks nõus kasutama neid võimalusi, mida meie oleme loonud. ja see on tegelikult väljakutse ka teile see on palve teile, et teie oleksite aktiivsemad äh, ka rohujuure tasandil ja vaataksite, kuhu me niimoodi jõuame. ühesõnaga, kui programmid tuleb uuesti avada, siis me avame nad uuesti ja teeme seda võimalikult kiiresti. kolleegid on selleks valmis. aga paljudel juhtudel on operatiiv- või tööprogrammid ka äh, lihtsalt äh, strateegilised. Neis ei ole väga palju üksikasju. ja igal pool ei ole neid vajagi. operatiivprogrammide kohta veel seda, et on küsitud, kas neid saaks pikendada, et nende potentsiaali lõplikult ära kasutada. kahe tuhande üheksanda aasta esimesel poolel kasutame me ära veel neid ressursse, mis on ette nähtud käesolevale programmile, kuid vajadusel avame ka uue programmi ja mulle tundub, et sellega sai kõik vastatud nii, aitäh, me oleme pisut ettenähtud ajast üle läinud, kuid ma arvan, et see oli isegi äh, väärt seda üleminekut. ning äh, nüüd kuulutame selle päevakorrapunkti lõpetatuks ning kokkuvõttes võib öelda järgmist. kohe praegu hakkame me arutama raportit äh, fondide määrustiku muutmise kohta ja regionaalarengu fondi muutmise kohta ning samuti kuulame ära tööhõive komisjoni arvamuse Euroopa Sotsiaalfondi reformimise kohta. kui koordinaatorid on nõus, siis täna õhtul koosolekul ja hiljem ka komisjoni üldkoosolekul eh, otsustame, et meie komisjon võiks hääletada selles küsimuses üheksandal märtsil erakorralisel koosolekul ja nii eh, suudame eh, siis vastu tulla neile nõudmistele, mille komisjon ja nõukogu meile esitavad ja suur tänu teie kohaloleku eest. liebe kolleginnen liebe kollegen! wir sind in der zeit fortgeschritten und möchten dem oleme juba läinud siis päevakorrapunkti number viis juurde, mis puudutab Euroopa Regionaalarengu Fondi, Ühtsusfondi ja Sotsiaalfondi eh, reformimise kohta ning raportöör on proua Garcia Perez ja sooviksin talle kohe sõna anda suur tänu teile, härra esimees. juba eelmise päevakorrapunkti juures saime eh, juba maha pidada arutelu tehtud ettepanekute osas, määrustike muutmise osas, võttes arvesse, et praegu toimub majanduskriis. ja ma ütlesin ka selles osas eh, välja siis ka selle, et meie komisjon on valmis äh, aktiivsemalt äh, koostööd teha, äh, kui seni oleme teinud, me oleks juba enne soovinud tihedamat koostööd teha, kuna praegusel hetkel on niimoodi, et meie mõju on üsnagi väike. tegu on ju nõusoleku, nõus nõusolekumenetlusega ja sellega seoses meil ei ole eriti midagi lisada, muudatusi pole võimalik ähm, määrustiku muutmisele midagi kaasa rääkida. me võime öelda lihtsalt, kas me oleme nõus või ei ole. ma arvan, et äh, nii nagu ütles seda volinik, on üllatav, kui kiiresti liikmesriigid suutsid äh, kokkuleppele jõuda nende muutuste osas ja eesmärgiks äh, on siis kiirendada liikmesriikide võimalust äh, fondide äh, toetuste kasutusele võtmiseks ning seda kas ettemaksete tegemisel või siis erinevate haldus, fondide halduse kasutusvõimalusi kasutades täpsustades äh, üldtingimusi, mille järgi näiteks ähm, üldkulud võivad olla äh, siis ähm, toetuskõlblikud, samuti ettemaksete võimaluste suurendamine. kui me selles küsimuses äh, hakkame Eh, pikemalt rääkima, siis on võimalik selliseid küsimusi, mille osas oleme rohkem eh, nõus kui teistes küsimustes. leiame, et mingisugused eh, muudatused sisse viia, mis aitaks eesmärgile lähemale jõuda, mis puudutaks siis eelkõige fondide paremat kasutamist, puudutab ka nende auditeerimist ja tuleks leida tasakaal ühest küljest äh, siis fondide kasutamise läbipaistvuse vahel ja teisest küljest fondide kiirema, äh, toetuse kiirema kasutuse vahel, kuid ma arvan, et äh, ei ole mõtet seda arutelu pikemalt arutama hakata, sest meie komisjonis, komisjonil peab lihtsalt ütlema, kas me oleme, oleme üldjoontes nõus selle muudatustega või mitte. mina arvan, et me peaksime otsustama praegu, kas äh, oleme nõus või ei ole, sest põhimõtteliselt selle määrustik on ju võimalik veel parandada. nagu ütles volinik, see töö jätkub praegusel hetkel töögrupis, äh, mis äh, puudutab siis määrustiku veelgi lihtsustamist, kuid praegusel hetkel olukord on selline, nagu ta on, siis ma arvan, et me neid peaks olema vastutustundlikud ja mitte kaikaid kodarasse loopima. me peame üritama teha kõik selleks, et määrustik lihtsustuks võimalikult kiiresti, et oleks olemas kõikvõimalikud vahendid selleks, et ähm, see süsteem kiiremini ja paremini käima läheks. et äh, Euroopa äh, suudaks äh, leevendada praegust majandust aitäh teile, proua Garcia Perez. tegemist on tõepoolest väga tähtsa raportiga, mina küll arvan nii. aga kuna tegemist on esimese mõttevahetusega, siis ikkagi tuleb anda ka mingi omapoolne panus sest äh, veebruaris me kuulame ära selle raporti põhjaliku tutvustuse ja märtsis me juba hääletame, äh, proua Jeleva on palunud sõna. suur tänu. ma kordan seda, mida ütles äh, proua Perez nimelt, et praegune menetlus ei ole kõige parem, sest meil ei ole võimalik esitada muudatusettepanekuid. me kuulsime, mida ütles proua Hübner, ta ütles, eh, et komisjon ja nõukogu soovivad võimalikult kiiresti reageerida ning eh, soovivad eh, toetada neid, kes soovivad optimistlikke kiireloomulisi lahendusi majanduskriisi lõpetamiseks, kuigi menetlus sunnib meid vastama sellele küsimusele ei või jah, ma arvan siiski, et äh, me peame aktsepteerima seda, et äh, komisjoni ettepanekud on piisavalt head ja viivad meid heas suunas ja aitavad meil võimalikult kiiresti tegutseda ja tõestada, et ühtsuspoliitika on suurepärane instrument eh, liikmesriikide abistamiseks. nagu ma ütlesin, eesmärgiks on eh, määrustikku lihtsustada. ja võttes kasutusele kõik Euroopa eh, finantsinstitutsioonid, eh, eh, näiteks investeerimispanga ja muu, ma arvan, et võime tunnistada, et me liigume õigel teel. ei tohiks unustada, et need ettepanekud on osa Euroopa majanduse taaskäivitamisprogrammist. ja sellepärast äh, ma sooviksingi, et me toetaks seda ettepanekut. suur aitäh teile, proua Jelena. proua Steiner, palun. suur aitäh teile, esimees, suur aitäh ka raportöörile ja proua Jerevale, kes enne mind kõneles. ma tahtsin omalt poolt üht-teist selgitada, kahtlemata on see olukord meile frustreeriv, sest meil ei ole rohkem aega. Ähm, aga me tahaksime lisaaega. kui me räägime neile, kes tõukefondide raha eraldavad, siis räägivad nad alati sekkumismeetoditest. näiteks kui me võtame nelikümmend viis protsenti, siis nelikümmend 40 kui nelikümmend viis protsenti raha tuleb Euroopa Liidust, siis liikmesriik peab leidma viiskümmend viis protsenti. paljud tahaksid, et Euroopa Liit maksaks viiskümmend viis ja liikmesriik nelikümmend viis protsenti ehk siis vastupidi. kuid kahjuks on see praegu võimatu. mis teie arvate, kas finantsstruktuuri muutmine aitaks neid, kes tõukefondide raha jagavad, kas see uus sekkumismäär äh, oleks äh, vajalik, kas tekiks uusi töökohti? ma tean, et te olete rääkinud väikeettevõtjatega, kes on öelnud, et tegelikult neil on tõukefondide raha võimatu kasutada, sest nad lihtsalt ei leia omapoolset äh, rahastust, siis nad ei saa luua ka töökohti ja tõukefondist ei ole neile kasu. kodanikud küsivad ju meie käest, kas see ettepanek aitab tõukefondide raha paremini kasutada või mitte ma arvan, et me peame siinkohal ütlema jah, sest meil ei ole valikut, aga ma tahaksin ikkagi vastust ja suur aitäh ka selle suurepärase töö eest. Äh, suur tänu, proua Stahlerile ja proua Kallenbach. sõna on teil. suur tänu, härra